märka, me peame kodanike tervist kaitsma. suur tänu! suur tänu, härra volinik, resolutsiooni ettepanek on tehtud, sellega on see arutelu lõppenud, meie istung äh, ka peatatakse. Äh, vabandust, hääletame äh, homme kell kaksteist, järgmine istung homme kell üheksa kuni keskpäev, päevakord on kõigile avalikustatud, see on olemas internetileheküljel, sellega on meie istung tänaseks katkestatud, aitäh!